esimene päevakorrapunkt äh, on siis arutelu inimõiguste olukorra üle maksimaalselt üks tund vastavalt äh, kodukorra artiklile sada kakskümmend kaks ja kõigepealt äh, on, tuleb juttu Pakistanist.